Um, dear colleagues. Uh, head kolleegid, uh, alustame. vabandust, ma ei pannudki tähele, et kell on juba üksteist kakskümmend viis. suur tänu neile, kes olid õigel ajal kohal ja meil toimub täna ka hääletamine, seega alustame. hommik on olnud väga veider osaluse mõttes, aga suur tänu, et te olete kohale tulnud. nüüd on meil äh, proua Vassiljadu ettekanne, kes on inimkaubanduse vastase võitluse koordinaator ja ma tervitan ka naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni liikmeid siin ühismenetlusel ja eriti tervitan teie asejuhti, me oleme pärit samast linnast ja see on esimene kord, kui me seda koosolekut koos juhime, teile see võib-olla huvi ei paku, aga minu arvates on see tore, et pärast kõiki neid aastaid saame seda ühiselt teha nii, nüüd, kus ma olen Mary pillikku olukorda pannud, võime edasi liikuda. nagu te teate, on meil Euroopa Liidu strateegia, mis käsitleb inimkaubanduse kaotamist ja see on olnud peamine meede, kuidas koordineerida ja välja töötada tegevusi Euroopa Liidus selles vallas. varasemalt on mõlemad komisjonid välja toonud varjupaigataotlejate ja põgenike haavatavust inimkaubanduse ol-, osas, eriti tuleb tähelepanu pöörata just naistele, lastele ja teistele haavatavatele rühmadele, oleme koordineerinud neid resolutsioone komisjoniti ja ka liikmesriikidega. täna on meil võimalus kuulata infot järelmeetmete osas ning millised on siis järgmised sammud Euroopa Liidu poolt, et kaotada inimkaubandus. enne kui annan sõna inimkaubanduse vastase võitluse koordinaatorile, palun, et Äh, Mary ütleks ka mõned sõnad äh, sel teemal ja siis saab sõna proua Vassiljadu, aga nüüd Mary, palun. aitäh, Claude. nagu Claude ütles, see on meie mõlema jaoks esimene kord, me mõlemad esindame Londonit ja see on väga hea põhjus, miks me peaksime olema kaasatud sellesse inimkaubanduse teemasse, sest Londonis selliseid asju toimub, London üks, on üks sihtkohtadest ja mind on alati see teema huvitanud, Claude'i samamoodi, kui me räägime inimkaubandusest, me oleme seda teinud naiste õiguse komisjonis, sellepärast et enamik, kes inimkaubanduse ohvriks langevad, on naised ja Ehm, seetõttu mul on väga hea meel siin olla, ma olen nüüd kaasjuhataja ja mul on ka suur rõõm, et me kõik käsitleme seda infovahetust. Euroopa Komisjon on nõustunud, et on rohkem ohvreid, kui me, kui kajastub avalik, ametlikes arvudes. enamik on naisi ja eesmärk on seksuaalne ärakasutamine ja me ei pööra sellele alati piisavat tähelepanu, kui me räägime inimkaubandusest. aga kuna tegemist on naistega, eesmärgiks on seksuaal- teenuste pakkumine, siis tuleb seda kajastada ka Euroopa Liidu dokumentides, tegevuskavades ja meetmetes, mida me teeme, et kaotada inimkaubandus. aga nüüd annan sõna Mürja Vassiljadule, kes on Euroopa Liidu Inimkaubanduse võitluse koordinaator, kes on selles vallas väga palju tööd ära teinud ja nüüd ta tutvustab meile inimkaubanduse kaotamise käsitleva Euroopa Liidu strateegia järelmeetmeid ning täiendavaid konkreetseid meetmeid. suur tänu, aitäh teile mõlemale, nii kodanikuvabaduste komisjonile kui ka naistekomisjonile Euroopa Parlament on olnud alati väga tugev liitlane ning äh, üles näidanud väga suurt tööd, et võidelda inimkaubanduse vastu, suur tänu! tahaksin täpsustada, meil on Euroopa Liidu strateegia inimkaubanduse, mis käsitleb inimkaubanduse kaotamist aastateks kuni kaks tuhat kuusteist, kõik eesmärgid äh, strateegias on täidetud ja nüüd me vaatame, milline on muutunud sotsiaalpoliitiline kontekst, käsitlen seda kohe ja oleme välja tulnud konkreetsete prioriteettegevustega järgmiseks perioodiks, see ei ole niivõrd strateegia, vaid äh, kogum väga ambitsioonikatest tegevustest, millel me oma töös lähtume. seda teatist oleme juba liikmesriigid projekti korduvalt tutvustanud ka kodanikuühiskonnale ja oleme saanud mitmeid positiivseid kommentaare, seega suur tänu kõikidele sidusrühmadele. see teatis keskendub just ennetusele. meie arusaama kohaselt kõik ülejäänu on ohvrite jaoks juba liiga hilja, seega meie lähenemine on just selline ning seda käsitleb ka inimkaubanduse direktiiv aastast kaks tuhat üksteist, ennetamine on põhiline, äärmiselt oluline, et kuigi tegemist on väga tulusa organiseeritud kuritegevuse viisiga, on see ka inimõiguste ränk rikkumine, mida käsitleb ka harta. seega tuleb seda käsitleda sektoriüleselt, sellel on seoseid erinevate poliitikavaldkondadega ning seda tuvastatakse ka kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta Europoli dokumendist, mis käsitleb organiseeritud kuritegevust. juba on korduvalt välja toodud erinevates dokumentides, mida komisjon on tutvustanud ka rändekavas, julgeolekukavas, et tegemist on komisjoni jaoks prioriteetse valdkonnaga, nii, see puudutab ka humanitaarabi, tööhõivepoliitikat. Lähen kohe selle juurde, et käsitleda, mis, millest me lähtusime oma töös. libe komisjoni juhataja on juba välja toonud seose rändega, inimkaubandus ei ole niivõrd ränne, sest äh, paljud on Euroopa Liidu kodanikud, kes on ohvrid, seda näitavad ähm, Europoli viimased andmed, aga ka OECD ja Eurostat kajastab seda, aga oma töös oleme lähtunud järgnevast. kaks tuhat kuusteist rahvusvaheline rändeorganisatsioon tuvastas üksteist tuhat naist ja tüdrukut, kes jõudsid Liibüast, Nigeeriast Liibüa kaudu Roomasse nendest. Nendest kaheksakümmend protsenti olid inimkaubanduse ohvrid seksuaalsel eesmärgil, üheksa tuhat naist ja tütarlast ainult ühel aastal ühest riigist Liibüa kaudu Roomasse ja ainult ühe aasta jooksul. seega oma töös oleme lähtunud sellest, et kui me arvestame, milline on kasum, mida inimkauplejad saavad ühe aasta jooksul, kaks tuhat kuusteist, mõelge üheksa tuhandele ohvrile, kümme kuni kaksteist klienti päevas, viis kuni üheksakümmend eurot on see kasum ja kolmsada viiskümmend päeva aastas ma ei taha siin hakata seda arvutust äh, läbi viima, aga see on umbes miljard eurot, äh, mida saab siis äh, ära kasutaja inimkauplejale ja see ei võta arvesse juriidilist kasumit, mida saavad juriidilised ettevõtted, mida tehakse õiguspäraselt. üheksa tuhat naist, kes peavad ju kuskil sööma ja magama, reisima punktist punkti punktist A punkti B inimesed vahel teavad või ei tea, aga need naised ja tüdrukud on nähtavad mingil määral ja see kasum on see, millele meie tegevused peavad olema suunatud selles inimkaubanduse ahelas ja see on ka esimese punkti pealkiri. kaheteistaastane tütarlaps Nigeeria külast, kes jõuab Brüsselisse kui palju ärakohtlejaid, kurjategijaid, inimesi, kes ei tea, kes on seotud kogu selle protsessiga ja kui paljud inimesed äh, on kontaktis selle ohvriga mingil viisil ja me tahaksime lõpetada, läbi lõigata selle ahela. Lähme nüüd selle matemaatika juurde tagasi, sellepärast et nende naiste ja tütarlaste jaoks, kes on osa nendest üheksa tuhandest ohvrist. mõelge nüüd ärakasutajatele. näiteks viis kuni kakskümmend ärakasutajat päevas, ühe, ainult ühe aasta jooksul kolmsada viiskümmend päeva aastat, üheksa tuhat tüdrukut. ma ei taha isegi seda arvutust teha. aga keegi ei ole meie teada karistust saanud. mida komisjon siis teha tahab, on kõigepealt äh, võidelda selle ärimudeliga ja see on siis kõige olulisem prioriteet minu arvates ning julgustada ka liikmesriike, neid liikmesriike, need on umbes pooled Euroopa Liidus, kes ei ole seda teinud, kriminaliseerima, kui teadlikult äh, kasutatakse ära inimkaubanduse ohvreid. ma olen jätkuvalt šokeerunud, et paljudes liikmesriikides, kus inimene on teadlik, et toimub väärkohtlemine, et nad on mingil viisil selle inimkaubandusega seotud, siis nende tegevus ei ole kriminaliseeritud. sa võid osta võltsitud äh, käekoti tänaval ja sa saad karistuse, aga sa võid osta inimese, aga mingit karistust ei järgne. seega komisjon julgustab liikmesriike hakake sellist karistamatuse kultuuri lõpetama, et oleks äh, kohustus ka ohvrite ees, seda käsitleb ka kahe tuhande üheteistkümnenda aasta direktiiv. direktiiv palub liikmesriikidel kaaluda kriminaliseerida äh, selline tegevus, kui teadlikult kasutatakse ära inimkaubanduse ohvreid, see puudutab miinimumstandardeid ja minu arvates ei ole siin mingit õigustust nendel liikmesriikide jaoks, kes ei ole seda veel kaalunud ega kriminaliseerinud, kui inimene teadlikult osaleb kuriteos, võime seda hiljem põhjalikumalt käsitleda. nagu ma ütlesin, tahame tagada, et me kasutame ära kõiki vahendeid, mis on meie käsutuses, et julgustada liikmesriike katkestama seda ärimudelit, et oleks erinevaid metodoloogiaid, operatiivtegevusi, loomulikult rahastamine on oluline siin, et aidata liikmesriikidel uurimisi läbi viia, kohtusse pöörduda, pädevuste arendamine ning väga oluline ja seda on liikmesriigid ka korduvalt palunud, et oleks ühised uurimismeeskonnad mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka koostöös äh, kolmandate riikidega. inimkauplemine, sellel on erinevaid vorme. proua Hanipoolil oli õigus, enamik ohvritest on naised ja tütarlapsed ja eesmärk on seksuaalne ärakasutamine. aga on väga palju ka ohvreid, keda kasutatakse ära tööturul mitte ainult Euroopa Liidus, vaid üle kogu maailma, see on meie eesmärk äh, toetada kestlikke ärimudeleid äh, kõikides riikides, selleks on erinevaid vahendeid, aga oluline on, et tarneahelas ei toimuks inimkaubandus, väärtusahelas ei oleks inimkaubandust. ja teatis käsitleb seda põhjalikumalt. kuigi me teame, et paraku ohvrite arv kasvab ja me teame, et see parlament on pingutanud kõvasti selle nimel, et oleks vastavaid õigusakte, et neid ohvreid kaitsta, on probleem õiguses ja selles, kuidas seda õigust rakendatakse, et ohvritel oleks ligipääs oma õigustele, et nad saaksid neid õigusi teostada. koos ametitega viime ellu erinevaid tegevusi, kuidas me saaksime liikmesriikide tööd soodustada, et ohvritel oleks tagatud ligipääs õigustele ja naistekomisjon on resolutsioonide kaudu korduvalt äh, seda teemat ka käsitlenud, oleme juhiseid välja töötanud liikmesriikidele, et toetada ja aidata ohvreid. koostöös Põhiõiguste Ametiga oleme välja töötanud konkreetseid suuniseid, et äh, kaotada, takistada äh, laste inimkauplemist Euroopa Liidust, arvestades seda rändeolukorda, ohvrite õigusi, oleme unustanud, et kaks kolmandike ohvritest on Euroopa Liidu laps, kodanike, Euroopa Liidu lapsed, seega oluline on, et kõik ohvrid seatakse esikohale, sõltumata nende staatusest. vaatame, kuidas liikmesriigid suudavad ohvreid tuvastada, kuidas toimivad kõik süsteemid, selle kohta teeme ka uuringu ning nõustame ka liikmesriikide asutusi, mis on need peamised kontseptsioonid inimkauplemise puhul, sest me korduvalt näeme, et meil on näiteks ärakasutamine, inimkauplemine, kaasaegne orjapidamine, võib-olla midagi jään siia, jääb puudu, lapstööjõud, kõik on ühes korvis ja on väga mugav poliitikutel või ajakirjanikel seda nii käsitleda, aga ohvrite jaoks ei ole väga mugav, kellel ei ole mitte mingit äh, kaitset. meil on Palermo protokoll, meil on vastav direktiiv ja need aitavad ohvreid. seega me peame kasutama õigeid mõisteid. paljud liikmesriigid on palunud selgust just nende mõistete osas tulenedes parlamendi soovist, mis puudutab ka välismõõdet inimkaubanduse puhul, tahame reageerida, et me oleks parem ühtne jõuline tegevuskava ka Euroopa Liidust väljaspool, koostöös välisteenistusega koordineerime, seda on soovinud ka Kontrollikoda ning see on kooskõlas ka säästva arengu eesmärkidega moekas on mõelda kestliku arengu eesmärkides, kui me räägime sunnitööst. mina tahaksin kõigile meenutada, et kui me räägime inimkaubandusest siis, siis kaheksakümmend protsenti ohvritest on naised ja lapsed ning neid käsitletakse jätkusuutliku arengu eesmärgiga ja seda tihtipeale ignoreeritakse. oluline on, et kõik teeksid koostööd, et võidelda inimkaubandusega selle kõikides vormides. justiits- ja siseküsimuste asutused, aastal kaks tuhat üksteist me olime väga innovaatilised, kui vastav amet allkirjastas ühisavalduse, töö on olnud väga hea, mis on tehtud ja me tahame tagada, et meil oleks rohkem ameteid kaasatud, kes võiksid võrdselt koostööd teha ning teeme koostööd ka Euroopa Liidu vastavate prioriteetvaldkondadega. ma ei hakka ülejäänud tegevusi praegu täpsustama, mis puudutavad välismõõdet, aga soovin kinnitada eriti just FEM komisjonile, et need on tegevused, mis on seotud võrdõiguslikuga ka Euroopa Liidu välismõõtme, mõõdet silmas pidades. me peame seda valdkonda paremini mõistma ja tutvustame uuringut, mis ei puuduta ainult neid kulutusi, kus me ei tea, kuhu kasum läheb, vaid käsitleme ka sotsiaalset ja inimkulutusi ning lähtudes parlamendi soovist, kus puudutati resolu-, mida puudutati ühes resolutsioonis, räägime parimate tavade jagamisest ka Euroopa Liidu liikmesriikide lõikes. avaldame järgmise edu aruande, lähtudes artiklist kakskümmend kaks, kus liikmesriigid ütlevad oma koordinaatoritele või minule milline on olnud nende kogemus ja jõuame järeldusteni Euroopa Liidu tasandil ja tahaksin juba tänada kõiki liikmesriike, kes on andmed edastanud ning käivitame Euroopa Liidu ülese teavituskampaania inimkaubanduse vallas, mis on suunatud kõikidele sidusrühmadele ja seda teeme arvestades ka inimkaubanduse võitluse, e-, vastase võitluse eesmärke ning kõiki prioriteete. oleme seda ka varasemalt teinud, teeme seda jätkuvalt, et austada meie pingutusi valdkonnas, mis on sektoriülene, millega tuleb tegeleda kõikides vormides. see puudutab äh, julgeolekut, varjupaiga taotlemist, mobiilsust, arengut ja nii edasi. see on töö, mis praegu käib ja millega ka jätkame. kokkuvõtteks, kõige olulisem töö, mida me peame tegema, on Euroopa Liidu rakendamine. meil on suurepärased õigusaktid, olen seda ka korduvalt öelnud ja suur tänu siin ka parlamendile selles osas aga sellega ei saavutata midagi, kui seda ka ellu ei rakendata. seega komisjoni ülesanne on täpselt tagada, et see rakenduks, sellega ka praegu tegeleme ning oleme valmis kõiki samme astuma, mis on meie käsutuses, et tagada selle äh, konkreetne rakendamine, aitäh! suur aitäh teile! koordinaatorile. meil on äh, pandud siia äh, lõpetamise ajaks kell kaksteist, see on aga absurdne, me muidugi võime viieteist minutiga arutelu lõpetada, aga aga ma ei leia küll mingit põhjust seda äh, teha. siiski, pidage kõne ajast kinni, ärge rääkige üle kahe minuti. suur aitäh ma istun siin, ütleb proua Revodalon. Teie sõnavõtt oli väga põnev. inimkaubanduse eh, mm, vastase eh, konventsiooniga tuleb ühineda kõigil liikmesriikidel. Eh, eelmise aasta jaanuaris ütles volinik et praegusel hetkel üritatakse, uuritakse komisjonist, kuidas on toimunud direktiivi ülevõtmine. me peame tegema kõik äh, selleks, et Euroopa otsused äh, ellu rakendatakse. nagu te ütlesite, inimkaubandus tekitab miljardeid äh, kasumit ning on õudne, et me peame endiselt, endiselt sellel teemal veel rääkima meil on vaja Euroopa strateegiat pärast kahe tuhande kuueteistkümnendat aastat, olen nõus komisjoni sõnavõttudega, aga see ei ole piisav. inimkaubandust äh, tuleb aina juurde äh, ning peale selle ametlikud andmed hin-, alahindavad tegelikku olukorda ning äh, olukord on väga erinev liikmesriikides, see tähendab, meil on indikaatorid ja definitsioonide harmoneerimist vaja inimkaubanduse ohvrid peavad saama ja nad peavad saama elamisloa, eriti puudutab see immig-, immigrante. meil on vaja võidelda ka immigrantide ka kaubitsejate vastu, me ei me peame eriti hoolitsema naiste ja alaealiste eest, kes on eriti haavatavad kaks nädalat tagasi ehm, külastasin Prantsusmaalt vastuvõtukeskust, kus äh, kõik äh, seal viibivad naised olid äh, olnud inimkaubanduse ohvrid, et jõuda Euroopasse. siin ei saa leppida lihtsalt mingite administratiivsete otsustega nende ohvrite hoidmiseks. mis puudutab vabaühendusi, kes inim- Eh, kaubanduse ohvreid eh, ja kes on, eh, kes võivad kohtu alla sattuda, sellepärast tuleb absoluutselt kategooriliselt nõuda liikmesriikidelt, et selliseid vabaühendusi ei sanktsioneeritaks. proua Vosenberg, palun. suur aitäh teile, kõigepealt ma sooviksin tänada äh, proua Siljakut kõigi nende aastate jooksul tehtud äh, tööd, töö eest. Äh, ta on tegelenud selle küsimusega liikmesriikides ja kolmandates riikides see temaatika on, puudutab eriti Eh, libekomisjoni ja naisõiguskomisjoni, mille liige mina olen, oleme seda asja arutanud korduvalt, aga nüüd oleme jõudnud siis selleni, et me ei saa öelda, et me oleme selle küsimusega tõhusalt tegelenud. sest eh, inimkaubitsemist tuleb aina juurde ja meie aga kõnnime eh, selg ees vales suunas ning peaksime eelkõige äh, tegelema äh, õigussüsteemide harmoneerimisega selles valdkonnas. loomulikult äh, peaksime ka ennetavalt suuta tegutseda. see tähendab seda, et liikmesriigid on organiseeritumad ja ja tegema koostööd ka julgeoleku ja luureteenistustes omavahel ja samuti tuleb tegeleda ka küberkuritegevuse vastase võitlusega. kui me räägime rahapesust, siis see toimub internetis ning äh, kõik liikmesriigid, kellel on arenenud küberkuritegevuse üksus saab te aidata teisi liikmesriike ning ma olen nõus sellega, et teadlikkust tuleb tõsta ja liikmesriikides tuleb korraldada kampaania, aga peaksime valmistuma ette ka liikmesriikide koostööd kolmandate riikidega, kus äh, immigratsiooni äh, raamistik äh, puudub, meil on väga palju inimkaubanduse ohvreid ning seksuaalse ekspluateerimise ohvrid on enamasti naised, mõnikord ka poisid ning äh, see fenomen puudutab mõlemat sugu ja liikmesriikide tegevuse koordineerimine ja õigusloomeline koostöö võib aidata meil sellest nähtusest lahti saada. suur aitäh, et te kõneajast kinni pidasite. proua Valdemuusi, palun. jah, ma tänan. ma arvan, et tegelikult väärinuks see mõttevahetus palju suuremat huvi. minul on küsimus, et kuidas teadmisi nende seoste kohta, millest te rääkisite, laiema äh, kuulajas ja va vaatajaskonnani viia. see peaks huvi pakkuma, see teavitamine on väga oluline, et inimesed mõistaksid, millega tegemist on. ja mul on ka üks küsimus Balkani marsruudi eh, kinnipanemine. Eh, kas tänu sellele on inimkaubandus vähenenud või mis on juhtunud, milline on teie hinnang sellele? Uh... suur aitäh, Joo ja proua Besseril, palun. üritan rääkida lühidalt, sest meil on kiire. mina eelkõige tahaksin tõepoolest tänada äh, proua Vassiljadot oma, tema ettevõtlikkuse, pühendumuse eest, tema veendumuse ja pealehakkamise eest äh, ning äh, tahaksin ka toetada, nõusolekut avaldada selle eh, üle, et eh, tihtipeale algatused ei jõua kuskile, sest eh, väga paljud liikmesriigid on passiivsed, takerduvad bürokraatiasse, ei, ei edasta andmeid, ei järgi saadud soovitusi. meil võivad olla head seadused, mis puudutavad äh, Ehm, ohvreid, aga ohvrid ei tea sellest midagi, politsei ei tea, kohtunikud ei tea sellest midagi ja me ei, ei aita niimoodi. ning, eh, eh, ning eh, meie kell kaksteist toimuval hääletusel me näitame taaskord seda üles ja mis puudutab ohvreid, siis kõik ohvrid on võrdsed, üks pole tähtsam kui teine, kõigil on samad tunded aga neil ei äh, ole ka samad vajadused. me ei saa kõiki äh,, me ei saa kõiki ohvreid võrdselt samamoodi kohelda, sellepärast et terrorismi ohvritel ei ole samad vajadused kui inimkaubanduse ohvrikud, seda tuleb arvesse võtta, sest liikmesriigid panevad kõik ohvrid äh, nii-öelda ühte kotti ja nii ei ole võimata, võimalik kedagi toetada. härra Lopes Aguilar, suur aitäh teile suur aitäh, proua Vassiljadu, teie sõnavõtu eest. tegemist on väga terava teemaga. me oleme kõik nõus sellega, et äh, on hea, et te kaasate seda kriminaalõigust puudutavas küsimuses ka Euroopa Parlamendis on tohutu samm edasi. aga on äärmiselt oluline äh, täpselt teada, milline dimensioon on inimkaubandusel, eriti seksuaalsel ekspluateerimisel Euroopa Liidus ning äh, kuidas nad äh, juurdunud on kõigis liikmesriikides, kuidas sellisele infole ligi pääseda, kuidas seda kaardistada ka Ehm, maffia tegevust kaardistada Euroopa Liidus, sellepärast et me aimame, et Hispaanias ja Itaalias on see tohutult levinud, aga me ei tea täpselt, ehm, kui sügavale see juurdunud on, kas meil on olemas heade tavade ehm, alased, alane informatsioon, kas näiteks rikkumistest teatamine selles valdkonnas mis asja? kas eh, sellest eh, praegusest piisab, kas kodakondsuse pakkumine neile, kes eh, inimkaubandusest teada annavad, kas see toimub, kas meil heade tavade kaardistumine on olemas, mida mõningates liikmesriikides kasutatakse, suur tänu teile oh, ja nüüd proua Kinge, palun, viimase kõnelejana. aitäh, Claude, aga minul oli mõningaid punkte, mida esile tõsta. see on väga oluline teema, mis peaks olema meie prioriteet. nagu paljud kolleegid juba ütlesid, meil on vaja täpseid andmeid igasuguste vägivallaliikide kohta töövägivald, seksuaalvägivald. tihtipeale pole andmeid selle kohta, mis puudutab äh, organikaubandust. tihtipeale äh, röövitakse lastelt, väikestelt lastelt äh, nii organeer tihti ning selline kaubandus on praktiliselt tähelepanu alt välja jäänud. nüüd ressurssidest siin on äh, tihtipeale tegemist äh, äh, grupeeringutega, kes on tihedalt seotud naistevastase vägivallaga ning integratsiooni küsimused veel, sest see on oluline. me oleme rõhunud esmase vastuvõtukeskustele, aga täna oleks aru vaja saada ka sellest, et on naisi, kes soovivad integreeruda pärast ühiskonda ja sellega tuleks ka tegeleda ning see, mis puudutab ligipääsu tervishoiuteenustele, eh, kõigile raviliikidele. ja küsimus on ka selles, kust need inimesed pärit on, kas neil on eh, raske eh, ennast väljendada ning etnopsühhiaatria oleks siin väga oluline teema. siin on tihtipeale naisi näiteks, kes on, kelle suguelundid on moodust-, moonutatud ja üks punkt, mida sooviksin samuti mainida, on see, et naised, kes on vägivalla ohtlik, oleks hea, et nad saaks humanitaarviisa vastavalt artiklile kaheksateist, see on hea tava, mis minu meelest eh, jagada, leida jagamist teiste liikmesriikidega ning veel üks eh, oluline teema, eh, mis puudutab väärtusahelat minu meelest äh, peaks sellega kaasas käima teavituskampaania koos äh, käsikäes äh, naiste päritoluriikidele. ka see on väga oluline rõhuda haridusele ja kultuurile. Thank you, Cecile. I am sorry to. aitäh, Cecile, vabandust, kui pean kõneajast nii rangelt kinnipidamist nõudma. anna ainult üks minut, sest me peame äh, hääletama. no eelmisel nädalal minu kodumaal äh, ähm, Portugalis äh, avastati võrgustik, mida juhtusid kaks meest ja üks naine. Nad äh, Nad müüsid neljakümmend, kolmekümmend kuut naist, enamus neist oli pärit Nigeeriast ja nõudsid neilt Äh, kaitsmata vahekorda klientidest, naiste, naisi hoiti vangistusest äh, ja neid peksti ja vägistati ning äh, see võrgustik oli levinud üle riigi erinevatesse linnadesse ja võrgustik, kellest Senegalis, Guinea-Bissau, Prantsusmaal, Itaalias, Hispaanias see näitab, et tegemist on tõelise rahvusvahelise kuritegevusega, nii tahaksin küsida proua Vassiljatult, kui suurel määral me eh, tegeleme inimkaubandusega, mis on pärit Türgist, Liibüast, kõneleja katkestab um,. Uh, kolleegid uh,, me alustame erakorraliselt hääletamist viis minutit hiljem, palun kannatlikkust. proua Vassiljevu, te tahtsite suuremat publikut, teil nüüd on suurem publik, nii et palun kol-, kuulake nüüd kolleegid, katsuge viie minutiga piirduda. ei juhtu ka midagi, kui te natuke pikemalt räägime, aga katsuge siiski keskenduda põhipunktidele. suur aitäh teile, ma räägin lühidalt mis puudutab andmeid, et kõiki kommentaare kokku võtta, andmete edastus sõltub sellest, mida liikmesriigid soovivad edustada. ma olen väga, äh, väga pelgan hinnanguid, Eurostat ei, ei esita hinnanguid, Europol samuti mitte. nii et ma äh, loodan, et liikmesriigid esitavad õigeid andmeid, aga aga meil identifitsi-, identifitseerita piisavalt äh, ohvreid, aga kui seda teha, tehtaks, oleks meil võimalik ka tõelistest arvudest rääkida, aga ärgem unustagem seda, et tegemist on organiseeritud kuritegevusega. mis puudutab kahe tuhande neljanda aasta direktiivi kolmandate riikide elanike kohta, siis meie andmed Eh, näitavad, et olemasolevaid võimalusi ei kasutata. kaks tuhat üheksateist raport näitab eh, ohvrite nõustamist, aga seda alakasutatakse. probleem ei ole seaduste puudumises, kuid seaduste eh, rakendamises. sooviksin ka küberkuritegevuse kohta midagi öelda. see on samuti tõsine probleem tegeleme sellega tihedas koostöös Europoliga. me külastame erinevaid riike, hiljuti Itaalias käisime, Rumeenias ja Kreekas, kus üritame soovitada ühise uurimiskomisjonide loomist, Europoli andmebaasi kasutamist samuti ning tahaksin öelda ka seda, et on äärmiselt oluline, et me tegeleks ohvritega Euroopa Liidus, olen näinud, et Euroopa Parlamendi paljud liikmed seda küsimust rõhutasid, mis on väga tähtis. ja see eh, ka meie edusammude raportis eh, tuleb kõne alla, kus liikmesriikide edusamme eh, rõhutame, oleme eh, teadlikud ka teavitajate kaitsmise vajadusest, tegeleme sellega ning teavitamise ja informatsiooni küsimusega, mis on oluline, mida teeme meie, mida teie peate ka tegema, eh, teadlikkust tuleb suurendada, mul ei ole aega sellega põhjalikumalt tegeleda, ma vastaks kõigile küsimustele, aga kahjuks ei ole mul seda võimalik teha. Thank you very much, Mrs suur tänu, proua Vassiljadu. ja te näete, et väga hinnatakse teie ja teie meeskonna tööd. ja kohtume peatselt järgmise aruande küsimuses. tänan, et osalesite mõttevahetuses ja kas nüüd on kõik valmis hääletuseks? Monika on juba kümme minutit valmis olnud, aga ma vaatan, kas ka tagaridades ollakse valmis. nii et alustame raportiga, mis puudutab Euroopa lähenemiskeelu määruse direktiivi rakendamist. Soraya Posto, meie raportöör ja Theresa Jimenez Besseril samuti. Sorayale kohal, aga Theresa, kas sina äkki soovid sõna? üritan väga lühidalt. ma tahtsin öelda ainult suur aitäh variraportööri koostöö eest. oleme meeldivalt koos töönud, tööd teinud, oleme kõik samade veendumustega seda tööd teinud, sest äh, te, äh, kõik oleme äh, veendunud selles, kuidas tuleb kohelda ohvreid ja me kõik soovime liikuda ühes suunas edasi, tänan ka sekretäriaati eh, tehtud töö eest ja tahtsin öelda ka seda, et see direktiiv eh, võeti vastu suurte lootustega omal ajal ja see eh, täiesti läbi põrunud oma tegevuses, ei ole näiteks kasutatud ära lähenemiskeeldu, et ohvreid kaitsta ja seega tehtud on nii vähe, et selge on see, et kõiges on läbi kukutud. me peame eh, eh infot jagama, et eh, politseinikud, kohtunikud, ohvrid teaks, eh, et lahendusi on olemas, et me saaks kõik eh, ohvrid kaitsta, arvame, et eh, tänase raportiga saadame selge sõnumi ka komisjonile, et eh, oleks ka statistikast olemas, et oleks selge, mis on läbi kukkunud ja mis mitte. suur aitäh muudatusettepanekute ja koostöö eest. Eh, aitäh, Theresa ja nüüd kompromiss kaheksa, hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes hääletus lõppes, vastu võetud. E, nüüd muudatus viiskümmend seitse. hääletus algas, vastu võetud. viiskümmend kaheksa hääletus algas. vabandust, seda ei hääleta, kompromiss üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud kompromiss kümme, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kuuskümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kuuskümmend üheksa, hääletus algas lõppes tagasi lükatud, seitsekümmend kaks, hääletus algas. lõppes, tagasi lükatud, seitsekümmend neli, hääletus algas. lõppes, vastu võetud, kaheksakümmend, hääletus algas. lõppes, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaks, hääletus algas lõppes. tagasi lükatud, kaheksakümmend neli hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud, kompromiss üksteist, hääletus algas. lõppes. vastu võetud, kaheksakümmend viis, hääletus algas lõppes. tagasi lükatud kaheksakümmend kuus, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud kaheksakümmend seitse, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud kaheksakümmend kaheksa, hääletus lõppes tagasi lükatud kompromiss kaksteist, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. üheksakümmend viis, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. kompromiss kolmteist, hääletus algas. lõppes vastu võetud üheksakümmend üheksa, hääletus algas lõppes. vastu võetud kompromiss neliteist, hääletus algas. lõppes. vastu võetud sada kaks, hääletus algas. lõppes. sada kaks ja sada kolm koos, hääletus algas, hääletus käib, hääletus lõppes mm -hmm tagasi lükatud. kompromiss viisteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kuusteist, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. sada neliteist, hääletus algas. lõppes vastu võetud, kompromiss seitseteist, hääletus algas. lõppes, vastu võetud, kompromiss kaheksateist, hääletus algas. lõppes, vastu võetud, kompromiss üheksateist, hääletus algas. lõppes, vastu võetud sada kakskümmend kolm, hääletus algas. lõppes. vastu võetud sada kakskümmend neli ja sada kakskümmend viis on ühesugused. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud sada kakskümmend kuus, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. sada kakskümmend seitse, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa, hääletus algas. lõppes. vastu võetud sada kakskümmend üheksa, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kompromiss kakskümmend, hääletus algas. lõppes. vastu võetud sada kolmkümmend kaks ja sada kolmkümmend kolm, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud sada kolmkümmend neli ja sada kolmkümmend viis identsed, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud, sada kolmkümmend kuus, hääletus algas. lõppes. vastu võetud sada kolmkümmend seitse ja sada kolmkümmend kaheksa on ühesugused, hääletus algas. lõppes tagasi lükatud sada kolmkümmend üheksa hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend üks hääletus algas. lõppes. vastu võetud. sada nelikümmend neli hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud sada nelikümmend viis, hääletus algas. lõppes. sada nelikümmend kuus, hääletus algas. ei, langeb ära, sada nelikümmend seitse, sada nelikümmend seitse, hääletus algas. sada nelikümmend seitse kõik on hääletanud, sada nelikümmend seitse üle, hääletus lõppes, vastu võetud. sada nelikümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. sada viiskümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaks hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kompromiss kakskümmend kolm, hääletus algas. lõppes. vastu võetud sada kuuskümmend kaks ja sada kuuskümmend kolm, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud sada kuuskümmend viis ja sada kuuskümmend kuus, sada kuuskümmend viis, sada kuuskümmend viis hääletus algas, sada kuuskümmend viis üle. hääletus lõppes, tagasi lükatud. sada kuuskümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaheksa hääletus algas lõppes. vastu võetud. kompromiss kakskümmend neli, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kakskümmend viis, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. sada seitsekümmend kolm, hääletus algas. lõppes tagasi lükatud, sada seitsekümmend neli hääletus algas, lõppes, vastu võetud sada seitsekümmend viis, hääletus algas, lõppes, vastu võetud sada seitsekümmend kuus, hääletus algas, lõppes tagasi lükatud, sada seitsekümmend seitse, sada seitsekümmend kaheksa ühesugused, hääletus algas. sada seitsekümmend üheksa ka hääletame. hääletus lõppes, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend ja sada kaheksakümmend üks ühesugused, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kaks kaks hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kolm hääletus algas. lõppes. vastu võetud, nüüd volitused, esimene hääletus algas. lõppes. vastu võetud teine hääletus algas, lõppes, tagasi lükatud, kolmas hääletus algas. pärast öö, äh, öelge nüüd neljas muudatusettepanek nii et eh, lõpetame kõigepealt kolmandaga. sulg, sulgege kolmas muudatusettepanek. kolmas muudatusettepanek. Eh, nüüd ma sulgen hääletuse. tagasi lükatud ja nüüd neljas vastu võetud. viies hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kuues hääletus algas. lõppes. vastu võetud. põhjenduspunktid seitsmes. hääletus algas. lõppes tagasi lükatud, kaheksas muudatusettepanek, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kompromiss üks, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud nüüd viisteist ei, neliteist enne hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. viisteist, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud, kaheksateist, hääletus algas. lõppes tagasi lükatud, üheksateist, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kahekümnes muudatusettepanek, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kaks, hääletus algas. lõppes vastu võetud, kompromiss kolm hääletus lõppes, vastu võetud, kompromiss neli hääletus lõppes, vastu võetud, kompromiss viis hääletus lõppes, vastu võetud, kompromiss kuus hääletus algas lõppes vastu võetud, muudatus nelikümmend neli, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud nelikümmend viis, muudatus, hääletus algas. lõppes. vastu võetud nelikümmend seitse, hääletus algas. lõppes tagasi lükatud, kompromiss seitse, hääletus algas lõppes. vastu võetud. viiekümnes muudatusettepanek, hääletus algas. lõppes. vastu võetud viiskümmend kaks, hääletus algas. lõppes vastu võetud ja lõpphääletus, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud viiskümmend neli poolt, kuus vastu, üks jäi erapooletuks, õnnitlused raportööridele. sellega on hääletus lõppenud ja jätkame tööd kell pool kolm ja siis on meil üleilmsete kokkulepete kohtumine